Meine Damen und Herren, darf Sie alle begrüßen. austatud daamid ja härrad, tervitan teid meie komisjoni koosolekul. hakkame tasapisi pihta nendega, kes juba kohal on. kõigepealt kinnitame päevakorra. meil on siin ka teatud muudatused. punkt kolm, sellega me oleme juba valmis, aga punkt viis me alustame sellega punktiga viis, ressursitõhus Euroopa. punkt kaheksa, ITRE delegatsiooni California reisist, siis punkt seitse, seejärel eh, uued oskused ja töökohad, siis Püüdikoferi raport. Eh, punkt neli on siis eh, homse pere edasi lükatud mul on teile üks palve. sekretariaat koostab päevakorra tavaliselt väga varakult, tegelikult need, kellele mu sõnum on adresseeritud, ei ole siin üldse kohal. me ei saa päevakorda muuta, sellepärast et keegi lihtsalt juhuslikult ei saa sel päeval tulla kui mulle helistatakse eelmisel päeval, et sel ja tol kellaajal mina ei saa tulla, see lihtsalt ei lähe päevakord tehakse juba varakult ja ma palun sellest edaspidi ikkagi kinni pidada. siis mul on veel üks märkus. see on siis esimehe teadaannete all. meil oli pikk vaidlus eh, siin. Umweltausschuss dann in einigen Fragen komisjonis eh, selles osas, kuidas jaotada pädevusi. ma võtsin sõna ka esimeste koosolekul. ma leian, et täiskogul ei oleks vaja niisugustest asjadest rääkida. parlamendi eeskirjad on aga siiski sellised, et järgmisel, järgmisel mini täiskogul äh, ikkagi tuleb see jutuks et mul ei ole praegu mingit muud valikut, me peame olemasolevate eeskirjade järgi käi-, toimima ja raportöör palus, et need kaks punkti, kus me päris kindlasti tunneme, et meie pädevusest on mööda mindud, need me võtame siis täiskogul ka arutusele. see on ainus, mida me praegu teha saame nüüd siis aga asume järgmise punkti juurde, see on siis eh, punkt viis. kas raportöörid on kõik kursis sellega, millal nad peavad eh, sõna võtma? ressursitõhus Euroopa, see on siis nüüd punkt neli Lena Eck wäre da zuständig, aber die Bericht... Lena Eck on selle eest vastutav, aga raportööri ei ole. ma ei tea, kas need teised on kohal. suurepärane lihtsalt. esimehe teadaanded on tehtud, palun. hääletame, jah? ühe korra teed sina seda. Learning by doing. nii, jätkame mul oleks veel üks alternatiivne ettepanek, aga seda ma ka ei saa kasutada, sest et no, äh, siin on nüüd äh, jah, kõik on sünnipäevale läinud või kuhu nad kõik kadunud on. mis ma ütlen? Also ich könnte natürlich, ist auch nicht gut, aber ich kann es machen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 me olime teadlikult valinud California oma reisi sihtkohaks. me tahtsime koguda kogemusi innovatsioonipoliitika kohta. see oli tõepoolest sekretäriaadi poolt väga hästi ettevalmistatud visiit, kuigi see oli väga lühiajaline. kõik oli väga hästi korraldatud. ma usun, et kõik olid oma muljetega väga rahul. me koostasime ka väga põhjaliku raporti visiidi kohta esimeeste konverentsil ma ka esitasin selle me peaksime võib-olla ka pisut jätkutegevust äh, kohaldama siin, siin on mõned punktid, millega tuleks edasi tegeleda, siin on paar punkti, mis jäid silma. Need kolleegid, kes visiidil osalesid, nendega me oleme kogu, äh, ka pärast kohtunud ja arutanud, et mõnda punkti tuleks edaspidi veel arutada. ma loodan, et te toetate seda mõtet. kõigepealt kolleeg Püdikohver tegi ettepaneku et me peaksime äh, tegema midagi taolist nagu Euroopa ja California vahelise sillapäev. Äh, niisugust asja on juba üritatud, aga äh, see varasem üritus ei olnud edukas. me kavatseme esitada taas ettepaneku niisugune päev korraldada. teiseks, me tahame esitada komisjonile kirjaliku ettepaneku äh, koostada loetelu koostöömehhanismidest, mis üldse olemas on Euroopa ja California vahel. me tõepoolest äh, nägime seal väga palju huvitavat, me tahaksime niisuguse loetelu koostada, mis annaks ülevaate parlamendile ja komisjonile, mis tegelikult olemas üldse on. ja kolmandaks, äh, maksejõuetuse probleemide lahendamine, me oleme Euroopa ettevõtetega äh, kes praegu Euroop-, kes on väga palju ettevõtteid, kes Euroopas ei ole mm, edukad olnud, on püüdnud eh, oma tegevust jätkata Californias, eh, kus eh, tekivad samuti maksejõuetuse probleemid ja selle küsimusega oleks vaja tegeleda. me tahaksime komisjonilt teada, mida äh, milline on praegu üldse maksejõuetuse alane seadusandlus Euroopas eh, ja kas oleks võimalik seda ühtlustada California seadusandlusega. me leppisime ka kokku, et eh, visiidil osalenud eh, kolleegid kohtuvad ka omavahel pärastpoole proua Madureli ja, ja teised moodustavad äh, mingi väikese rakkerühma, kes saaks nende küsimustega edasi tegeleda. me tahaksime California visiidi äh, tulemused kokkuvõtlikult kirja panna ja esitada selle dokumendi komisjonile äh, või ka parlamendile ja võtta sinna kokku meie visiidi järeldused see oleks niisugune lühiajaline töörühm, mittealaline töörühm. kui te olete nõus, et seda tehakse niimoodi, siis me ka toimime nii. ma usun, et me peaksime kasutama kõiki võimalusi selleks, et säilitada kontakte näiteks üks Stanfordi ülikooli professor, kes on meil siin ka juba varem külas käinud, andis meile väga palju huvitavaid ideid ning no meil oleks võimalik noorte Euroopa ettevõtjatega tõepoolest väga palju teha, me saime sealt väga palju huvitavaid ideid ja ma arvan, et neid tuleks ka ära kasutada. ja sellega on siis ka see päevakorrapunkt nüüd äh, lõpetatud ja ma sooviksin siis nüüd tagasi tulla ikkagi ressursitõhusa Euroopa juurde ja annaksin sõna raportöörile Leena Ekile, palun. aitäh. ma arvan, et äh, komisjoni töö on täna ka väga ressursitõhus, meil on väga vähe liikmeid kohal ja need, kes on, on väga pühendunud ressursitõhus Euroopa on üks teemadest komisjoni Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias, millega me oleme fraktsioonides juba tegelenud ja mida me oleme arutanud ka komisjonis. on seitse juhtalgatust, mis on osaks siis sellest Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast ning ressursitõhus Euroopa on üks nendest algatustest. põhjus, miks Äh, see nii on, on see, et see algatus on väga oluline töökohtade ja majanduskasvu seisukohast. kui vaadata äh, kõigepealt toorainete teemat, siis see on tõepoolest väga põnev teema. üheksakümmend viis protsenti Euroopa rauamaagist asub Rootsi põhjaosas haruldastest muldmetallidest, need viimased, mis perioodilisus tabelis on. Need on väga olulised uute tehnoloogiate seisukohalt, meditsiiniseadmed, tuulegeneraatorid, elektriautod ning enamasti tuuakse nad Euroopasse sisse ning seitse nendest kümnest olulisest haruldasest muldmetallist on siis sellised, mis täielikult on sisse toodud. kui me läheme tagasi nüüd ressursi tõhususe juurde, siis tekib küsimus, kuidas äh, selle probleemiga tegeleda, kas neid taaskasutada, me tegelikult ei tee praegu mitte midagi selleks, et neid äh, metalle tagasi ringlusse tuua see on üks näide sellest, kuidas toorained ja ressursi tõhusus äh, on omavahel seotud. me peame mõtlema kõigepealt sellele, mida meil on vaja selleks, et me saaksime olla konkurentsivõimelised ja samas ka keskkonnasõbralikud. Need kaks asja on omavahel seotud ja äh, seda enam, mida rohkem on maailmas inimesi. veel üks valdkond, kus tuleks mõelda ressursi tõhususele, on toiduained ja toiduainete tootmine. näiteks kui vaadata fosfori küsimust, siis see oli väetistes üks peamisi komponente. me teame, et kaevatatav fosfor on see, mida me väetistest kasutame. kaevandame seda umbes samamoodi nagu kivisüttki. aga aga kolmekümne, kolmekümne viie aasta pärast äh, hakkab fosfor otsa saama ja kui meil fosforit enam pinnases ei ole, siis taimed lähevad väiksemaks ja kollasemaks ja mõne aasta pärast ei ole neid üldse võimalik kasvatada. ja see on veel üks äh, näide sellest, kuidas toorained ja ressursitõhusus on väga oluline see, mida me fosforiga praegu teeme paljudes liikmesriikides, me kasutame seda liiga palju, me ei kasuta seda tõhusalt. see muutub fosforhappeks, satub vette ning suurendab vetikate kasvu meie veekogudes nii et, et me võiksime vähemalt töötada välja sellise põllumajanduspoliitika, mis kasutab fosforit tõhusalt, nii et, et meil jätkuks fosforit ehk veel kümneks aastaks ning meil on vaja see kõik siduda ka teadusuuringutega, et me suudaksime leida alternatiivseid viise toidu tootmiseks, võib-olla suudaksime leida alternatiivseid väetiseid. niisiis, asi ei ole ainult keskkonnas ressursitõhusus on väga tihedalt seotud ka meie konkurentsivõimega, töökohtadega ja majanduskasvuga. me peame kasutama oma äh, ressursse palju arukamalt, kui me seda siiani oleme teinud. praegu meil käib seitsmenda raamprogrammi vahele läbivaatamine ning me arutame ka äh, kaheksanda raamprogrammi alast esimest dokumenti ning me peame siduma Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia oma seitsme juhtalgatusega ja ressursi tõsususega, teiste vahenditega, teiste poliitiliste vahendite ja õigusaktidega, mis meil on. niisiis, kõigepealt peame me vaatama, millised on probleemid, meil on vaja mõningates valdkondades rohkem fakte, me peame neid fakte koguma, meil on vaja edendada teadusuuringuid nendes valdkondades ning meil on vaja vaadata, millised on meie innovatsioonivahendid ja vaadata, kas me saaksime innovatsiooni suunata rohkem nendele küsimustele. ma eeldan, et meil läheb kõigil ka tulevikus toitu vaja ning meil läheb vaja autosid, telefone, patareisid igasugustele seadmetele ning meil läheb vaja haiglates meditsiiniseadmeid. nagu ma ütlesin, arvestades ülemaailmseid demograafilisi probleeme, siis äh, üheks selliseks on kahtlemata rahvastiku kasv, nii et, et me peame ressursse veelgi tõhusamalt kasutama kui varem tegemist on teemaga, mida tegelikult on juba arutatud aastakümneid, aga praegu on probleemid muutunud väga pakiliseks. nii et, et äh, see oleks siis üldjoontes äh, minu arvamuse sisu. samuti olen ma kuulnud, et komisjonilt võib tulla augustis ettepanek sellel teemal, nii et, et äh, võib-olla peaks ühendama see sarnase, need sarnase sisuga tegevused. seda tuleks koordinaatorite koosolekul arutada, härra esimees. me peame arutama, mida me teeme. aga ma jään ootama nüüd kolleegide kommentaare ja sellega lõpetan oma sissejuhatava sõnavõttu. Herzlichen Dank, kolleeg Jirek. Eh, palju tänu, kolleeg Piirek, palun. Dziękuję bardzo. Ja nie jestem takim optymistą, jak chodzi o... Palju tänu. Ja się z nim... Eh, ausalt öeldes ei ole mina nii optimistlik, eh, mis puudutab komisjoni dokumenti. ma võtsin selle küll teadmiseks, aga sellegipoolest on mul raske aru saada, milles komisjoni küsimus ikkagi õieti seisneb siin on tegemist üldiste mõistetega, ma leian, et siin on vaja täpsemaid määratlusi, me räägime ju põllumajandusressurssidest, veeressurssidest, kalandusressurssidest ja nii edasi. ma leian, et siin on no, tegemist määratlustega, mida on võimalik väga laialdaselt tõlgendada. kui me räägime mineraalsetest ressurssidest, siis ma panen seda imeks, sest siin on juba härra Püdikoferi äh, dokument olemas selle kohta. ma ei arva, et me peaksime ühte teemat kaks korda arutama. me võime aga lähtuda sellest, et siin on tegemist äh, maastikuressurssidega, näiteks äh, siia alla võiksid käia tuulepargid, mind üllatab see, et neid ressursse tõepoolest kasutatakse, aga mitte piisavalt tõhusalt. minu arvates oleks oluline pöörata tähelepanu just põllumajandus- ja veeressursside tõhusale kasutamisele. siin on meil probleeme eelkõige just veega Poolas ja ka kogu Euroopas, ma olen täiesti kindel selles, et olukord võib muutuda äh, vägagi tõsiseks. kui me vaatame näiteks seda, mis toimub Palestiinas, seal on vett vähe, äh, samuti äh, Türgi, Süüria piiril on sellega probleeme. kui Niilusele ehitati tamm, eh, siis eh, jäi Egiptuse põhjaosas vett napiks. Eh, need on probleemid, millega tuleb arvestada ja millele ma soovisin tähelepanu juhtida. teisalt on küsimus selles, kuidas ressursse mõõta. komisjonil ei ole siin ettepanekuid et kogu tekst on väga üldine me teame kõik, et ressursse tuleb kaitsta, aga kuidas seda teha? ja selles on küsimus, millised on meie prioriteedid seejuures? minu arvates on just prioriteedid kõige olulisem küsimus ja sellele ei ole siin üldse tähelepanu pööratud, aitäh! Panie Przewodniczący, zainteresowaniem przyjąłem... Kolleeg Marcinkiewicz. E, aitäh, härra esimees. Minagi olen komisjoni dokumendi teadmiseks võtnud e, ja sooviksin öelda, et oluline on siinkohal see, et Euroopa Parlament osaleks ettepaneku väljatöötamises väga aktiivselt. ma sooviksin samuti hoiatada liigse optimismi eest küsimus on selles, kuidas ressursse kasutada, aga küsimus on ka selles, kuidas tulla toime jäätmetega, kuidas neid tõhusalt kasutada, kuidas säästa keskkonda. oluline on koostada ka niisugused eeskirjad, mis, mida saab kasutada keskkonna kaitsmiseks. me peame pöörama tähelepanu tooraine hindadele, sellele, et tooraine hindade tõusu tõttu ei saa võib-olla kõik ühiskonna osad kasutada meie ressursse ja rikkusi kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks võetud ees, äh, heitmete vähendamise eesmärk on samuti väga oluline ja selles, selle saavutamiseks tuleb võtta meetmeid meet. Hiinas või Koreas kasutatakse ka riiklikke vahendeid selleks, et kasutada ühiseid ressursse, võib-olla tuleks nendest eeskuju võtta tähelepanu tuleb pöörata ka lõpptarbijate hoiakute muutmisele. aga nagu öeldud, ka riiklike vahendite kasutamisele tuleb pöörata rohkem tähelepanu. kui me räägime uutest ressurssidest, näiteks eh, põlevkivigaasist, siis eh, ka siin tuleb eh, pöörata tähelepanu sellele, kuidas see aitaks, kuidas seejuures mm, vähendada CO2 heitmeid on ressursse, mida me kasutame väga intensiivselt, osasid vähem intensiivselt, see võib lõpuks tuua kaasa selle, et Euroopa majandus stagneerub. alati on optimistlikumaid ja pessimistlikumaid stsenaariume, kuid meil tuleb arvestada kõigi võimalike arengutega silmas tuleb pidada ka energiahindade kõikumisi, seda, kuidas see muudab meie suhtumist ressurssidesse. ainult nii oleme me suutelised saavutama komisjoni seatud ambitsioonikaid eesmärke. ma loodan, et raport aitab kaasa meie poliitika edendamisele. aitäh, sõna saab kolleeg Pütikohver. aitäh, härra esimees. mis puudutab selle teema üldist tooni, siis ma ei nõustu väga sellega, mida rääkis proua Eek sooviksin peatuda lühidalt mõnedel punktidel, mis mulle eriti korda lähevad. ma leian, et siin on tegemist väga hea võimalusega luua uus lähenemine meie majanduspoliitikas, uus arusaam sellest, et meil on vaja ressursi tõhusat tootmist, et me peame oma ressursse kasutama mõistlikult. loomulikult tähendab see ka seda, et neid aineid, mida me praegu nimetame veel jäätmeteks, et me õpiksime neid aineid kasutama ressurssidena ma leian, et Euroopa Liidul on siin eriline ülesanne täita, eh, sest eh, keegi muu maailmas ei impordi inimese kohta aastas nii palju ressursse väljaspool, kui seda teeb Euroopa Liit, kolm tonni inimese kohta aastas. Eh, see tähendab, et Euroopa sõltub ressurssidest seega peaks Euroopa majandus eh, eriti palju saama kasu ressursside tõhusamast kasutamisest. Eh, väga oluline on välja töötada tõhusad meetodid ressursside tõhusa kasutamise mõõtmiseks, et me lepiksime kokku niisugustes meetodites. ma leian, et eh, siin on et äh, ilma konkreetsete mõõtmismeetoditeta ei ole meil võimalik oma poliitikale uut suunda anda. nagu härra Kerek, olen ka mina arvamusel, et meil ei ole vaja teha topelttööd. seetõttu oleks äh, hea, kui äh, selles raportis ei käsitletaks põhjalikult neid teemasid, mis on minu raportis põhjalikku käsitlemist leidnud minu arvates on oluline väga selgelt nimetada neid instrumente, mida saaks kasutada. oluline on ka pöörata tähelepanu VKE-de toetamisele, samuti sotsiaalsele mõõtmele. me ei liigu edasi, kui me räägime ainult tõhususest, keskkonnasõbralikkusest, aga jätame tähelepanuta sotsiaalsed aspektid. ja viimane punkt, mis mulle väga tähtis on, on see, et me leian, et ressursi tõhususe ja standardimise vahel peaks olema tugevam seos. Need on punktid, mis tõepoolest kattuvad. aitäh! palju tänu. kas komisjoni esindaja soovib sõna? veel üks sõnavõtt? nüüd siis järgmisena siiski komisjoni esindaja, palun. härra Dunjan. Mr Johnson Thank you. Johnson. Johnston from the Secretariat General. jah, ma olen härra Johnston, komisjoni esindaja, palju tänu võimaluse eest tulla täna siia ja võtta sõna pealgatuse teemadel. seda teemat tuleks vaadata kui teekonna algust. peaalgatus võeti vastu käesoleva aasta alguses, jaanuaris ja sellega pandi paika raamistik, räägiti sellest, milles on probleem, millistest ressurssidest räägitakse, kui me räägime ressursi tõhususest, ehk see hõlmab kõiki erinevaid ressursiliike ning sellega lükatakse käima protsess, mis on suunatud pikale perspektiivile. siin on välja pakutud erinevad algatused, kaks algatust on juba heaks kiidetud ning selle aasta lõpul on tulemas veel kaks, kaks olulist algatust, mis on juba heaks kiidetud, puudutavad kliima kaks tuhat viiskümmend raamistikku ja transpordi valget raamatut ning käesoleva aasta sügisel on tulemas ka pikaline perspektiiv, mis puudutab Euroopa Liidu energeetikasüsteemi kuni aastani kaks tuhat viiskümmend ning teede kaarti ressursitõhusa Euroopa majanduse suunas need on siis oodata ähm, sügise poole. nii et see on äh, põhimõtteliselt siis alles protsessi algus, mis paneb paika raamistiku ja eesmärgid, aga üksikasjad jätab jääb äh, lahtiseks ja üksikasjad lepitakse kokku tulevaste äh, algatustega, näiteks ressursitõhususe teedekaart, mis on tulemas äh, välja augustis, on üks selliseid algatusi, millega vastava valdkonna üksikasjad välja pakutakse. kuulasin sõnavõtte ja üks teema, mis kõlas, oli see, kuidas ressursitõhusust mõõta see on üks nendest teemadest, millel peatutakse ka augustikuisel teat-, augustikuises teatises ehk äh, me pakume välja raamistiku võrdlusaluse, mille põhjal on võimalik tõesti hinnata, kui ressursitõhus üks või teine tegevus on. aitäh, esimees! kas me võime nüüd äh, täna selleteemalise arutelu lõpetada, proua Eek, kas te olete nõus? Äh, aitäh, esimees! tahaksin tänada kõiki kolleege kommentaaride eest. ma jagan, õigemini me jagame, meil on ühised mured ja kindlasti on meil nii-öelda ühised eh, seisukohad ka antud ettepaneku osas ja tulles tagasi selle juurde, mida ma eh, juba varem ütlesin, esimees, on nimelt see, et koordinaatoritega me peaksime arutama seda, et samal teemal on tulemas just teatis ja selleks, et vältida töö dubleerimist, peaksime tõesti arutama, kuidas seda tööd korraldada koos koordinaatoritega. hästi, siis oleks kõige parem, kui meil oleks ettekujutus sellest, mida me teeme, et me pikalt ei arutaks, vaid et, et meil oleks ettekujutus siis, mis oleks lahendus. kui te olete nüüd nõus, siis äh, järgmisena võtaksime uute oskuste ja töökohtade tegevuskava ja anname sõna kolleeg Savilale aitäh, austatud esimees! kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänada eh, proua Pastust eh, suurepärase raporti eest, mis laialdaselt eh, hõlmab uute oskuste ja töökohtade tegevuskava, mille on komisjon välja pakkunud olles EITRA komisjoni liige, raportöör, tahaksin mina omalt poolt teha järgnevad ettepanekud, mis puudutavad just tööstuse osa raportis. esiteks on väga oluline see, et me keskenduksime elukestva õppepoliitikale, see tagamaks seda, et meie tööturg toimiks paremini. siinkohal tuleks rõhutada IKT pädevuste ja digitaalse kirjaoskuse arendamise vajalikkust. teiseks, meil tuleb suurendada tööjõu liikuvust liikmesriikide vahel, seetõttu teeme ettepaneku astuda samme selleks, et luua üle-euroopaline talitus, mis vastutaks eh, oskustööjõu liikumise eest, et oskustööjõud leiaks vajalikud töökohad äh, Euroopa Liidu liikmesriikidest, just seal liikme, seal liikmesriikides, kus on suur nõudlus oskustööjõu järele, et tekiks tööjõuturu Euroopa lisandväärtus. sellega me toetame oskustööjõu liikuvust, eriti noorte liikuvust erinevate liikmesriikide vahel. kolmandaks, me, meil tuleb ehitada üles ärisõbralik keskkond selleks, et rohkem investeeringuid kohale meele, meelitada, millega luuakse juurde ka uusi töökohti. on tehtud ettepanekuid äh, palkadega mitte seotud tööjõukulude vähendamiseks, äh, mis aitaks kaasa uute töökohtade loomisele. aga selleks, et äh, kompenseerida laekumata jäävaid sotsiaalkindlustusmakseid, tuleks hea seista selle eest, et, et ettevõtete koormus ei oleks, oleks tasakaalus. Euroopa Liit on juba energia kasutust maksustanud ning on äh, pakkunud välja täiendavaid meetmeid selleks, et edendada keskkonnapoliitikat ja seetõttu ma rõhust, rõhutan oma eh, raportis, et eh, me võiksime mm, rahastada laekumata jäävaid sotsiaalkindlustusmakseid eh, mm, uute rahastamisviiside abil, millel oleks tööstuse konkurentsivõimele minimaalne mõju. aitäh! kas on sõnavõtusoove? proua, proua Tebasia, palun. Gracias, señor presidente. aitäh. ma arvan, et äh, meil on äh, arutusel praegu väga oluline raport, äh, raport, mis on väga oluline Euroopa tuleviku jaoks, meie noorte tuleviku jaoks. ainus viis, kuidas me saame luua paremaid ja rohkem töökohti, on see, et kui me koolitame oma tulevasi töölisi paremini, anname neile parema ettevalmistuse ja see aitaks meil välja pääseda ka praegusest kriisist, samuti luua sellise kindla aluse, mis võimaldaks saavutada majanduskasvu ja heaolu kõigile inimestele eelseisvatel aastakümnetel. nii et, et uute sektorite arendamine, uued algatused, see peaks olema see tee, mida mööda edasi minna. Euroopa peaks olema esirinnas linnas, eriti selles osas, mis puudutab haridust ja koolitust ning oma tööliste ettevalmistamist tööeluks. ning äh, loomulikult tuleb võidelda ka tööpuuduse vastu, see on osaks kaks tuhat kakskümmend strateegiast. noored on Euroopa tulevik ning äh, Nad peaksid olema meie jaoks prioriteediks, kui me haridus- ja koolituskavasid koostame ja samuti peame tegema ettevalmistusi elukestvaks õppeks innovatsioon on samuti väga oluline, kui me räägime töökohtade loomisest. Euroopa Parlament ja meie fraktsioon, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon, on väga huvitatud sellest, et inimesed oleksid tööeluks äh, piisavalt kvalifitseeritud, et nad oleksid valmis omandama uut kvalifikatsiooni loomulikult me peame arvestama säästumeetmetega ja kärbetega, mis meil Euroopas on, aga nendele vaatamata tuleb jätkata tulevikku investeerimist, tuleb jätkata noortesse investeerimist, nagu raportöör ütles, me peame kasutama oma kujutlusvõimet, me peame olema uuenduslikud, nii et, et me tõesti suudaksime jääda konkurentsivõimelisteks. samas aga me peame üritama ka töökohti luua, eriti nende miljonite noorte jaoks, kes praegu on töötud. proua Eek. proua Eek, palun aitäh! mina sooviksin tänada raportööri selle arvamuse eest, mis ta on koostanud. ma arvan, et suurem osa sellest tekstist on väga hea, aga ma pean ütlema, et punkt kolm tekitab mul kõhklusi ja me peaksime paluma komisjonil kaaluda Eh, seda üle-euroopalist eh, vakantsete töökohtade täitmise eh, ametit, ma ei usu, et see kuulub, on asi, mis kuulub Euroopa Liidu pädevusse. ma arvan, et me lihtsalt peaksime muutma siis eraagentuuride või ka avaliku sektori agentuuride jaoks tegevuse lihtsamaks. me peaksime paluma, et liikmesriigid hoolitseksid selle eest, et nende oma ametid, kes selle selle valdkonnaga tegelevad, pööraksid tähelepanu välismaal asuvatele töökohtadele ja tööliste rändele. praegu nad seda ei tee. Nad äh, lihtsalt keskenduvad kohalikule tööturule ja mitte isegi regionaalsele või riiklikule ja kindlasti mitte Euroopa tööturule. nii et, et äh, punktis kolm ma sooviksin et palutakse, et liikmesriigid hoolitseks selle eest, et, et seda tööd tõesti tehakse minu arvates komisjon ei ole see, kes peaks kaaluma selle üle-euroopalise talituse loomist. ja samas, lähtudes jällegi subsidiaarsust põhimõttest, viiendas punktis kuidas vähendada palgaga mitte seotud tööjõukulusid ja kuidas kompenseerida sotsiaalkindlustuse eh, summade vähenemist, jällegi see on midagi, millega peaksid tegelema liikmesriigid ma olen täiesti nõus äh, selle e-pädevuse osas, et seda on vaja, et VKE-sid tuleb toetada ning ma sooviksin, et siia lisataks veel üks punkt, äh, mis käsitleks innovatsiooni ja, ja järgmisi samme nii-öelda innovatsiooni industrialiseerimist, sest selles valdkonnas me oleme väga nõrgad, tihtipeale väga head tooted lähevad tootmise Hiinas või USA-s või Lõuna-Koreas või isegi Brasiilias või mujal maailmas. aga tegu on toodetega, mida oleks võinud toota Euroopas. ja mulle tõesti meeldiks, kui siin arvamuses oleks ka selleteemaline punkt, aitäh. palun, härra Brezina Děkuji, pane předsedající. Eh, rovně... Eh, aitäh, härra esimees. ka mina olen rahul sellega, et Euroopa Liit eh, selle teemaga tegeleb. vähem olen ma rahul aga sellega, mida ka proua Eek juba mainis, et Euroopa tasandil tegi, äh, tahetakse luua uusi agentuure. selles, siinkohal sooviksin ma öelda, et ma olen nõus selle osaga, kus öeldakse, et liikmesriikide roll on oluline, aga teisalt ma sooviksin rõhutada ka seda, et äh, igaüks meist kannab vastutust. igaüks ise peab samuti panustama sellesse, et leida tööd. praegu on väga palju töötuid, kes on suutelised töötama ainult haldusapparatuuris. on aga väga palju selliseid valdkondi, kus tööjõudu on puudu, kus nad aga ei taha töötada. me peaksime liikmesriikide tasandil tegelema äh, noorte väljaõppega, noorte koolitamisega nendes valdkondades, kus tõepoolest turul tööjõudu vaja on. <clears throat> kolleeg Odi, aitäh aitäh, esimees, ma teeksin ühe ettepaneku. me peaksime kaaluma, kuidas me saaksime paremini seostada siia ka äh, sotsiaalse dialoogi Euroopa Liidu tasandil meil on institutsioonid, mis osalevad sotsiaalses äh, dialoogis, aga ma arvan, et on üks aeg, et äh, komisjon ja, ja parlament ähm, käivitaksid ka sotsiaalse dialoogi Euroopa tasandil ja seda kõigis valdkondades, äh, koolitus näiteks äh, oleks üks selline valdkond, näiteks insenerid, inimesed, kes tegutsevad keemiasektoris, teavad väga hästi, mis on vaja selles sektoris meil on aluslepingute järgi olemas need vahendid, mis meil võimaldaksid sellist dialoogi Euroopa tasandil pidada. Äh, liikmesriikide tasandil meil on kollektiivsed palgaläbirääkimised ja see on võib-olla alguspunktiks sellisele sotsiaaldialoogile me peaksime arutama paindlikkust ja turvalisust ja mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjon on selle jälle tegevuskava pannud. ma leian, et see peaks olema väga oluline punkt, kui me räägime eh, sotsiaalpartnerite toetamisest Euroopa tasandil, see dialoog küll on olemas, aga minu arvates ei ole seda kuigi tõhusalt kasutatud ja me peaksime selle dialoogi edasi viima. järgmisena saab sõna kolleeg Püüdikohver. aitäh, härra esimees mina e-, sooviksin raportööri tänada selle dokumendi eest. mul on siin mõned märkused siiski, e, punkt kaks. minu arvates oleks siinkohal hea, e, kui lisaks ICT raskuspunktile oleks rõhutatud siin ka, lisaks infokommunikatsioonitehnoloogiale oleks rõhutatud ka muude tööstusharude tähtsust. ja lisaks kolleegide kriitilistele märkustele eh, siin eespool eh, leian minagi, et üle-euroopaline agentuur või talitus ei peaks olema meie eesmärgiks. Eh, edasi, minu jaoks on oluline äh, et me pööraksime erilist tähelepanu teadus- ja arendustegevusele. investeeringud, oskused peaksid vajama samuti suuremat esiletõstmist. me peame mõtlema, milline on VKE-de roll edaspidi innovaatika vallas sellele tuleks samuti tähelepanu juhtida. me ei tohi lubada seda, et kõik räägivad bürokraatia vähendamisest, aga seal, kus Euroopa Liit tõepoolest võiks midagi teha, nimelt lihtsustada teadus- ja arendustegevust, seal me sellele piisavalt tähelepanu ei pööra ja siis lõpuks viies punkt. Äh, siin lisaksin ka mina hea meelega äh, selle punkti, et me ei pea silmas pidama mitte ainult tööstuslikku konkurentsivõimet, vaid ka töövõtjate sotsiaalset kaitset. aitäh. Merci, Mr Jupp. Vielen Dank, Herr Präsident. <clears throat> Chciałem podziękować za przedłożoną e, tutaj e, aitäh. palju tänu selle dokumendi eest. ma nägin rõõmuga, et VKE-de rolli on siin tähele pandud, seda just informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. mul on siiski väike märkus siin tuleks esile tõsta just võimalusi, mis selles valdkonnas on, eriti mis puudutab töötajate koolitust, täiendkoolitust. see see hõlmab ka niisuguseid erialasid, mis võib-olla ei nõua väga sügavaid teadmisi, aga konkreetsete eh, oskuste omandamist. ja sellele tuleks pöörata koolituse osas rohkem tähelepanu. sooviksin juhtida teie tähelepanu ka sellele, et siin ette pandud koolitusmeetmed on väga suure tähtsusega. ma meen-, mulle tuleb meelde üks arutelu eh, siin kojas, kus olid, oli kõne all just see, et Euroopa jääb Ameerikast maha eh, just teadlaste eh, ja ka ettevõtjate koolituse osas. ma leian, et Ameerika kogemust tuleks kasutada me peaksime koolitama inimesi, kes on suutelised VKE-sid asutama, kes on suud-, suutelised neid ettevõtteid arendama. tähelepanu tuleb pöörata äh, innovaatilise meelestatusega töötajate väljakoolitamisele me peame arendama ka abstraktse mõtlemise oskusi. kogemuste põhjal me näeme, et USA-s on just loovus see, mida hinnatakse väga kõrgelt. just loovuse alusel hinnatakse töötajaid. see peaks olema ka Euroopas nii, et ka tehnilistes valdkondades vajame me rohkem loovust. niisugustes riikides nagu näiteks ka minu kodumaa Poola eh, on olukord aga sageli selline, eh, et eh, inimesed, kes on saanud hariduse loovuse valdkonnas, ei tea eriti palju tehnikast. see on seotud kahtlemata ka kuluteguriga, sellepärast et laborite ülalpidamine on kallis ning koolituse arvelt hoitakse siinkohal kokku. seetõttu näen, et on tõepoolest vaja pakkuda välja kursusi, mis arendaksid inimestes loovust ja seda just tehnilise, tehniliste erialade puhul. kui me nüüd aga räägime sotsiaalsest dialoogist, siis äh, see on äärmiselt oluline. tähtis oleks mainida ka ametiühingute äh, rolli oluline on, et ametiühingud võtaksid selle dokumendi suhtes oma seisukohad, nad väljendaksid oma seisukohta. probleemid on tihti seotud just dokumentide äh, sisu elluviimisega, sotsiaalse dialoogi arendamisel töövõtjate, tööandjate vahel on äh, aga äh, väga suur roll edu saavutamisel ning see peaks olema meie eesmärgiks, aitäh. kas keegi komisjonist soovib sõna? on keegi komisjonist siin? palun. sinu töö. Yeah, thank you very much, Mr. palju tänu, austatud esimees. palju tänu ka eh, toetava arvamuse eest eh, meie juhtalgatusele, nagu te teate, juhtalgatuse eesmärgiks on toetada eh, seitsmekümne viie protsendise tööhõive määra saavutamist, eh, mis on väga suur ülesanne, arvestades seda, et tänasel päeval on kakskümmend kolm miljonit inimest tööta. pidades silmas väljakutseid, keskendub tegevuskava eh, konkreetsetele eesmärkidele, paindlik turvalisus, oskuste edendamine, vajaduste nõudluse e, kokkuviimine ja lõpetuseks loomulikult uute töökohtade juurde loomine. E, arvestades seda, et tänasel päeval on meil veel kakskümmend kolm miljonit e, töötut, on endiselt selliseid valdkondi, kus tööandjatel on raskusi töötajate leidmisega, seetõttu me usume, et oskuste edasiarendamine ja e, oskustööliste ja tööandjate kokkuviimine on ääretult oluline. siin arvamuses mainiti IKT-oskusi, e, tõepoolest e, ka selle valdkonna oskuste edasiarendamine on keskse küsimusega. lubage teile öelda ka seda, et juhtalgatuse ellurakendamine on äh, toimunud kavade kohaselt, keegi mainis siin sotsiaalpartnerite kaasamist, märtsis käesoleval aastal toimus esimene äh, kolmepoolne tippkohtumine, kus äh, tulid kokku liikmesriikide sotsiaalpartnerid, et arutada juhtalgatuse mm, olulisi teemasid, sealhulgas ka äh, paindliku turvalisuse e, küsimusi ning neljateistkümnendal novembril toimub e, jällegi e, paindliku turvalisuse alane konverents, kus on kaasatud nii liikmesriigid kui ka parlament ja komisjon. ning kõike seda arvestades on teie ettepanekud väga õigeaegsed, on tõesti tulemas väga õigel ajal ja seega ootan suure huviga lõppraportit. Otsa Viila, noh, ma alles kohtusin annan sõna veel kord proua Tsavirale aitäh, esimees! esiteks ma tervitan soovitusi ja ettepanekuid, mille esitasid kolleegid, need kolleegid, kes võtsid sõna arvamuse eelnõu teemal. austatud eesis-, esimees, ma märkasin, et enamus sõnavõtjaid peatusid punktil kolm, kus ma pakkusin välja üle-euroopalise talituse loomise mõte. täiesti vaba tööjõu liikumine on meie eesmärgiks Euroopa Liidus. samas ähm, vaba liikumise teel ähm, on endiselt äh, palju takistusi. kõigele vaatamata tööhõive peadirektoraat töötab selles suunas, et edendada liikuvust. samas me oleme näinud, et paljudes liikmesriikides on äh, sõlmitud kahepoolsed lepingud selleks, et vahetada oskustööjõudu. Saksamaa näiteks on kirjutanud alla kahepoolse lepingu Poolaga ning äh, ka Austriaga ja nii edasi. mina tahtsin pakkuda komisjonile seda, et et mina näen ohtu, kui meil on ühtne turg, siis see tähendab ka ju seda, et meil on ühtne tööjõuturg meil on vaja ühist, ühtset tööjõuturgu. ja praegusel hetkel meil ei ole ühte ühtset keskset Euroopa Liidu agentuuri, kes sellega tegele, tege-, tegeleks. meil on, loomulikult jäävad eraettevõtjad, aga meil peaks olema üks keskne Euroopa institutsioon, asutus. ma eh, tervitan eh, nagu alati eh, töötajate sotsiaalkaitsealaseid ettepanekuid ja tahaksin juurde lisada seda, et äh, mulle jäi kõrvu volinik Andori äh, sõnavõtt umbes kuu tagasi, kus ta äh, kasutab verbi edendama tööjõu liikuvust kõikides liikmesriikides, kus Äh, on oskustööjõudu üle või, või, või kus on jälle vajadus oskustööjõu järele. nii et see puudutab äh, veel äh, lõiget kolm minu arvamuses. aitäh! aitäh, sellega oleme ammendanud ka selle päevakorrapunkti. härra Oodi, vabandust, ma ei pannud teid tähele palun. vabandust, et ma sõna võtan, aga komisjoni esindaja, kui ma temast õigesti aru sain, ütles, et konverents toimub neljateistkümnendal novembril. kui parlament kaasatakse, on suurepärane, aga neljateistkümnes november on Strasbourgi nädal, et kas see tõesti oli siis neliteist november? jah mis on, kas see kuupäev on niimoodi paika pandud? jah, tõepoolest, see kuupäev on hetkel neliteist november. see on esmaspäev. Äh, jah, see probleem tekib meil sageli. meil on korduvalt olnud äh, probleeme, et äh, Brüsselis lepitakse kokku koosolekuid, kui saadikud on kõik Strasbourgis, see ei ole väga nutikas. komisjon avance pas tout bout de champ qu'elle associe ma äh, äh, ma ei saa aru, kuidas te ütlete siis, et te kavatsete kaasata parlamendi, kui te panete sellise kuupäeva? kas komisjon võiks öelda äh, selgelt, et me palume Euroopa Komisjonil töötada välja selge seisukoht? jah, parlament võiks tegelikult tõepoolest ja parlament ka tahab seda teha. Good kui kõik on nõus, siis äh, saadame komisjonile väikese kirja. mulle meeldib kirju kirjutada. kas te tahate seda enne ka lugeda, enne kui ma selle ära saadan kontrolli mõttes <laughs> hästi. nii. okei okay., damit machen wir das. et teeme siis nii, et me saadame komisjonile väikese kirja nüüd siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne esimene juuni kell kaksteist. siin ei ole enam mingeid kahtlusi, see asi on otsustatud ja asume järgmise päevakorrapunkti juurde. see puudutab tooraineid ja ma palun siis kolleeg Pütikoferi tähelepanu. tegemist on tema valdkonnaga ja annan talle esimesena ka sõna, palun. Äh, es war völlig klar Äh, härra esimees, on täiesti selge, et kolleeg Langen püüdis mind eksitada siin, aga ma olen tänulik teie tähelepanelikkuse eest. meil on olnud üks kohtumine variraportööriga selleks kohtumiseks oli minul kolmkümmend ettepanekut kompromissmuudatusettepanekut. mina omalt poolt võin öelda, et see kohtumine oli väga edukas. meil ei jäänud vastamisi niisugust muljet, et oleks mingeid ületamatuid raskusi kusagil tegemist oli väga konstruktiivses õhkkonnas toimunud kohtumisega. kõik muudatusettepanekud äh, versioonid said läbi arutatud, läbi vaadatud ning nüüd siis seisab ees järgmine voor, kus ma püüan kõiki ideid ja ettepanekuid arvesse võtta. püüan kirja panna kõik arutusel olnud punktid ja ma loodan, et lõpuks me siis tõepoolest saame niisuguse dokumendi, mille saab ka esitada juba parlamendile, ma olen võtnud arvesse nii Rahvapartei roheliste äh, kui ka äh, muude fraktsioonide ettepanekuid. Ähm, meil on üks raskus tähtajaga, äh, sellele ma sooviksin tähelepanu juhtida. väliskomisjon on oma muudatusettepanekud juba vastu võtnud, nii et oleks olnud võimalik neid arvestada kompromiss muudatusettepanekute koostamisel, aga seda ei saa öelda Keskkonnakomisjoni kohta ja Kaubanduskomisjoni kohta. aeg läheb väga napiks, meie komisjon äh, tahaks oma ettepanekut sõnastada paar-kolm päeva varem. ma kardan, et siis ei ole võimalik kompromissettepanekutesse enam kõiki arvamusi kaasata. see puudutab teatud määral ka TV arengukomisjoni tööd. lõpuks me ikkagi oleme sunnitud äh, ettepanekute üle eraldi hääletama, aga ma arvan, et äh, see ei oleks halb lahendus, sest lõpuks me saame ikkagi arvestada kõikide ettepanekutega. nüüd ähm, ma ei tahaks neid kompromissmuudatusettepanekuid ühekaupa läbi võtta, ma usun, et praegusel hetkel ei ole see vajalik, kui kellelgi on mõtteid, kommentaare, siis ma kuulaksin neid hea meelega, aitäh! paar tänu, eh, palju tänu, mul on siin paar sõnavõtusoovi ja kõigepealt sõna proua Ulfskogile. Eh, eh, aitäh, härra esimees nagu raportöör juba ütles, on meil siin tõepoolest olnud tegemist väga hea koostööga mis puudutab tooraine strateegiat. esimene kohtumine variraportööriga on juba toimunud. oli tõepoolest üllatav, kuivõrd ühel meelel olid kõik fraktsioonid. see puudutab tegelikult enamust kompromissmuudatusettepanekutest see katab väga palju olulisi küsimusi tooraine strateegia vallas. tegemist on väga mahuka strateegiaga, mis hõlmab kõike Euroopa tööstuse varustamist toorainetega Äh, aga äh, samas ka taas ringlussevõtu küsimusi, kaevandamise küsimusi, äh, paljusid küsimusi, mis on seotud kliima ja keskkonnakaalutlustega. toorene strateegia on seotud ka kaubanduspoliitikaga, arengupoliitikaga see tähendab, et me peame arvestama, milline on selle mõju väljapoole Euroopa Liitu see puudutab ka neid punkte, mida, mis täna olid juba päevakorras, äh, ressursitõhusust, ka kõik see on seotud tooraine strateegiaga. meie oma fraktsioonis äh, leiame, et komisjoni strateegia on üpris piiratud see on teksti kontsentraat. see keskendub peamiselt haruldastele muldmetallidele, aga meie meelest on seda liiga vähe. me peame siin hõlmama rohkemat, strateegia peab olema ulatuslikum. kompromissi saavutamiseks oleme me püüdnud sisse viia just avaramat perspektiivi meie leiame, et on küsimusi, kus me oleme kaitsepositsioonil näiteks jätkusuutlikkus, aga on ka punktid, mis puudutavad näiteks töökohtade loomist, kodanike heaolu, meie enda varustatust toorainetega Euroopas Euroopa Liidu siseselt on vaja pöörata tähelepanu transpordi, transpordile, innovaatikale, paljudele muudele punktidele. meil on vaja uusi tehnoloogiaid, et meie enda Euroopa toorainetööstust edasi arendada. meil on vaja luua töökeskkond, mis ei kahjusta töötajaid. ma leian, et need kompromissid, mida me, mille me välja töötasime, on päris head. meie fraktsioon sooviks pöörata tähelepanu arengupoliitika punktide sõnastusele minu arvates on väga oluline jätta teksti alles ka kaubandus, teistel fraktsioonidel on siin olnud muid ettepanekuid. raportöör härra Püdikohver äh, esi-, saab aga oma seisukoha siiski läbi viia, ma arvan, nendes punktides. proua Kastiilia, palun. Atena. Eh, quiero de nuevo agradecer a nuestro colega Butikofer el trabajo. jah, ma tahaksin tänada härra Butikoferit selle töö eest, mida ta on teinud. minu arvates on ta üritanud integreerida tervet rida poliitilisi küsimusi ja on koostanud üsna järjepideva teksti. mina tahaksin kõnelda ühest kompromissmuudatusettepanekust siin on üks teksti osa, mille osas ma ole, ei ole päris selge, selgelt arusaamisel. see puudutab äh, siis selle kompromissi lõppu. Äh, muudatusettepaneku alguses mainitakse tervet rida tooraineid ja neid tooraineid mainitakse ka komisjoni raportis aga ma arvan, et kui me hakkame konkreetselt viitama ühele nendest strateegilise tähtsusega Äh, toorainetest, äh, kui me viitame ühele metallile, siis äh, peaksime arvestama ka sellega, kui olulised on teised toorained. jah. strateegiline keskendumine võib olla riigiti erinev, mõnedele riikidele on oluline mõni, üks tooraine teisele teine. mõnede riikide jaoks on puit näiteks äärmiselt oluline, nad kasutavad väga palju puitu. nii et, et kui me hakkame siin rõhutama ainult ühte toorainet selles kompromissettepanekus, kui me ütleme konkreetselt metallid, ma räägin muide muudatusest number viis, no vabandust, neli siis äh, see minu arvates tekitab probleeme, sellepärast et see justkui diskrimineeriks teisi tooraineid ning neid äh, seaduspäraseid huve, mis liikmesriikidel on, kellele, eriti nende liikmesriikide huve, kellele võib-olla metallid nii palju korda ei lähe ja keda huvitavad rohkem teised toorained, nagu näiteks puit. see oleks siis see, mis mul öelda oleks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 muudatusettepanekud on teksti oluliselt paremaks muutnud, eriti mis puudutab taas ringlusse võtmist. samuti, mis puudutab äh, oma toorainete kasutamist. me räägime aga äh, siinkohal väga vähe seadusliku raamistiku tugevdamisest ma leian, et vaja, pigemini me esindame seisukohta, et seni olemasolevaid reegleid, eeskirju tuleks paremini ellu rakendada. ei ole vaja töötada välja uusi eeskirju, vaid tõepoolest pöörata tähelepanu rohkem olemasolevate kasutamisele uute eeskirjade väljatöötamiseks on vaja väga põhjalikku mõjuhinnangut. ma olen veendunud ka selles, et Euroopa välispoliitika roll on siin väga hästi määratletud. just diplomaat, tooraine diplomaatia roll on järjest suurenenud üks meie prioriteetidest on kahtlemata Euroopa toorainetega varustatuse tagamine. aitäh! Thank you, Mr President. proua Savera kolleeg Savela, palun. Äh, aitäh, esimees, ma tahaksin tänada härra Pütikoferit selle suurepärase töö eest, mida ta selle raportiga on teinud Äh, nõudluse suurenemine toorainete järele tähendab seda, et Euroopa Liidul on vaja konkreetset poliitikat, hoolitsemaks selle eest, et Euroopa tööstus ei satuks ohtu. seetõttu mul on väga hea meel, et me rõhutame teadus- ja arendustegevuse tähtsust, äh, seda, et tuleb välja töötada tehnoloogiat, mis võimaldaksid jätkusuutlikult toota sellest oleks riikidele väga palju kasu. tervi-, teiseks tervitan ma seda, mis puudutab äh, toorainete diplomaatiat. see tähendab, et me tagame endale äh, vajalike toorainete varu ja teeme koostööd äh, ressursirikaste riikidega, nagu näiteks Hiina. aga ma tahaksin teada, miks me ei ole kompromiss muudatusettepanekusse sisse pannud seda, kui oluline on äh, kontrollida meie kaubandust selliste ressursirikaste riikidega. kas kas me ei peaks äh, üritama viia uuele alusele oma suhteid nende riikidega, kes toodavad tooraineid. ning lõpetuseks, äh, Euroopa Liidul on väga oluline roll nende riikide abistamisel, selleks et nad, äh, nende ressursid aitaks kaasa kõikehõlmavale ja jätkusuutlikule majanduskasvule meil on vaja kahepoolseid kokkuleppeid, millest mõlemad pooled kasu saavad ja see on väga oluline ja samuti toetan ma seda ettepanekut, et komisjon tagab, et Euroopa Liidu ettevõtted, kes tegelevad toorainete kaevandamisega arengumaades, peavad andma panuse nende riikide arengusse ja peavad äh, kinni pidama teatud äh, sotsiaalsetest keskkonna ja tööstandarditest. ja need ettepanekud on tõesti, mul on väga hea meel, et need ettepanekud on siin äh, ette, raportis ja suur aitäh ja õnnitlused raportöörile. Svool, palun aitäh. kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri selle eest, mis ta ütles teiste komisjonide seisukohtade arvestamise kohta ja eriti mainiti arengukomisjoni, kus mina selle raportiga ka tegelen. on äärmiselt oluline, et meil oleks toorainete osas sidus poliitika ma tervitan neid muudatusettepanekuid, mis äh, tõepoolest kutsuvad üles äh, parlamenti tagama poliitika sidusust. eriti tervitan ma neid muudatusettepanekuid, mis rõhutavad, kui oluline on poliitika sidusus arengupoliitikat silmas pidades. väga oluline on kohelda ka vähima arenguga riik, riike eh, teistmoodi kui tärkava majandusega riike, tuleb aru saada, et et et toorainetel on eh, potentsiaal, nad saavad anda oma panuse riikide majanduse arengusse, eriti eh, kui neil riikidel on võimalus hakata neid tooraineid ka töötlema ja mitte ainult eksportima ja ma loodan, et see saab osaks sellest eh, sidusast poliitilisest lähenemisest. teine asi, mida ma tahaksin mainida ja mida ma väga tervitan, on see rõhuasetus, eh, mis paljudes muudatusettepanekutes on pandud taaskasutusele ja korduskasutus, korduskasutusele ja toorainete ümbertöötamisele me kuritegelikult raiskame room, tooraineid, me, me lihtsalt äh, viime nad prügimäele ja väga oluline on ka läbipaistvus, tuleb hoolitseda selle eest, et kaevandamisega tegelevad ettevõtted tõesti avaldavad info nende tulude kohta, mis nad äh, igast riigist saavad. nii et, et see maavarade või toorainete kaevandamine ja müük ei kulgeks tõesti äh, niimoodi, et, et see tooks kasu korrumpeerunud äh, režiimidele. ma arvan, et meil peaksid äh, Euroopa Liidus olema samasugused reeglid, nagu Dodd-Franklini seadusega USA-s on kehtestatud. ja tahaksin äh, lõpetuseks lihtsalt veel kord tänada raportööri selle töö eest ja ma loodan, et meil tõesti sünnivad väga head kompromissmuudatused. mis, Merkis, palun ähm,? jah, inderdaad, täis. Eh, aitäh, härra esimees. on tõepoolest eh, õige see, et aeg on napp. me püüame veel arvesse võtta eh, teiste komisjonide ettepanekuid. ka Äh, EITRE äh, omapoolseid ettepanekuid. Äh, kolleeg Püdikohver on teinud tõepoolest väga head tööd ja loomulikult ma toetan kõike seda, mida kolleeg Ulskog siin ütles. on väga tähtis, et toorane strateegia puhul oleks meie lai-, lähenemine ulatuslikum. kui me räägime tööstustoorainetest, samas ma sooviksin äh, hoiatada äh, ka äh, selle eest, et praegu kasutusel olevad materjalid ei pruugi olla need, mida meil tulevikus vaja läheb, selline lähenemine on liiga kitsas. me oleme seda näinud kütuste puhul. materjalide kasutuses on aset leidnud teatud nihe on metalle, mida enam nii palju vaja ei lähe need on asendunud muude materjalidega, kasutatakse rohkem bioloogilisi materjale. see tähendab seda, et me ei pea pidama silmas ainult seda, mis praegu tööstuses kasutusel on, vaid peame mõtlema ka võimalikele muudatustele. sooviksin juhtida tähelepanu ka sellele, et me ei tohiks piirduda ainult tooraine strateegia esimese sambaga, vaid meil oleks vaja luua ka teine ja kolmas sammas. me peame mõtlema sellele, mida me saame ise teha, mida on vaja tuua väljastpoolt ning tähelepanu tuleb pöörata loomulikult materjalide tõhusale kasutamisele tuleb kasutada maksimaalselt muid väärtust pakkuvaid materjale. sama puudutab ka jäätmemajandust. ka siin on tegemist teatud hierarhiaga materjalide osas. soovin juhtida tähelepanu sellele, et tuleb pöörata tähelepanu sellele, millised materjalid annavad kõige suurema lisandväärtuse. üks küsimus. meil on terve hulk teadiseid, strateegiaid, juhtalgatusi, teekaarte, kõik on aga kõik paraku on nende elluviimisega tihti probleeme. ja siin tuleks samuti pöörata tähelepanu kõnealuses dokumendis konkreetsete selgete eesmärkide sõnastamisele. näiteks teatud liigi chain of custody sisseviimisele. näiteks puidu osas pöörata tähelepanu sellele, kas puidu kasutamisel on pööratud piisavalt tähelepanu sotsiaalsetele aspektidele. me peame panema paika konkreetsed eesmärgid. aitäh. E, e, <clears throat> kolleeg Jerek järgmisena. E, aitäh, lugupeetud daamid ja härrad kui me vaatame seda kõige ajaloolises perspektiivis, siis antiikajal kui Euroopat alles asustati, kasutati kõige rohkem puitu ja kivi. aja kulgedes võeti aga kasutusele juba pronks, teras. sellega ma tahan öelda, et äh, igal toorainel on oma energeetiline väärtus kui toorainet on piisavalt palju, siis me võime seda kasutada. aga kui toorained on varjatud, ei ole meil neist mingit kasu, kui nad on maapõues peidus, ei ole neist kasu, kui neist on kasu alles siis, kui me nad kätte saame soovin öelda seda, et äh, need toorained, mida Euroopa Liit saab kasutada, tuleb kasutada tõhusalt ning äh, lähteväärtuseks peaks siin olema nende energeetiline väärtus. ma nõustun kolleeg Merkesiga. kui me räägime tooraine vajadusest, siis äh, tuleb määratleda, millised toorained on töö, tööstusele tõepoolest vajalikud. just seetõttu on ka innovaatiline väärtus äärmiselt tähtis ja veel üks punkt, millele samuti tuleb tähelepanu pöörata, mis on aga veidi eh, tahaplaanile jäänud praegu, eh, on see, kuidas suhtub asjasse tarbija, tarbija no, käitumismudelid. tarbijad kasutavad materjale, tooraineid liiga äh, palju liiga kergekäeliselt, ka sellele tuleb pöörata tähelepanu äh, ning töötada välja vastavad poliitikad. lõpetuseks sooviksin puudutada teemat, millele ka härra Püdikofer juba viitas. see on nimelt maksutemaatika keskkonnateadlased puudutavad seda teemat samuti väga sageli. kõne all on palgale kohaldatavate maksude asendamine keskkonnamaksudega. see võiks aidata toorainet tõhusamalt kasutada, aga see on ainult üks idee, mida võiks analüüsida edaspidi. härra Tsukalas, palun.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 enamik muudatusettepanekuid on väga põhjendatud ning ma tahaksin kasutada siinkohal võimalust juhtida tähelepanu veel mõnele punktile, mis on minu arvates olulised. me peame vaatama, milline on Euroopa konkreetne olukord haruldaste metallidega varustatuse osas. vaatame näiteks Hiinat kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaoks pani Hiina oma ekspordikvoodid äh, paika. see puudutab ka haruldasi metalle, sellel on negatiivsed äh, tagajärjed ning äh, see ning selle mõjusid tuleb veel analüüsida me peame aga mõtlema ka sellele, millised võiksid olla eh, alternatiivsed võimalused. meie jaoks on oluline lisandväärtuse küsimus Euroopa enda maavarade eh, kasutusele võtmisel. oluline on tagada ka omaenda Euroopa tootmine, me ei pea olema täielikus sõltuvuses eksportijatest kõne all on vastavate tehnoloogiate arendamine, meil on vaja kvalifitseeritud tööjõudu. tuleb hoolitseda selle eest, et Euroopa Komisjon töötaks välja pikaajalise plaani aastani kaks tuhat viiskümmend toorainete kasutamise kohta see peaks põhinema seni tehtud tööl, võtma, pöörama erilist tähelepanu nappidele äh, toorainevarudele äh, ning äh, eraldama ka vastavalt vahendeid teadusasutustele. tähtis on see, et Euroopa Komisjon uuriks, millised on võimalused luua selline mehhanism, et Euroopa Liidu siseselt jagataks nappe varusid äh, et ettevõtetel oleks juurdepääs strateegilistele toorainetele, mis on vajalikud eh, kõrgtehnoloogia arendamiseks. Eh, samas ei tohi me jätta tähelepanuta ka meditsiinitehnikat. monopoolsete struktuuride eh, ka tuleb samuti arvestada, meil on vaja eh, arendada rohelisi tehnoloogiaid, eh, kui aga eh, kasutatakse ja näiteks hübriidsõidukites või tuuleparkides mitmesuguseid materjale, siis tuleb arvestada ka, milline on nende materjalide keskkonnamõju me ei tohi unustada ka eh, seda, et eh, inimressurssidesse tuleb investeerida. kui me kasutame eh, kõiki kaevandusi, siis paljudes Euroopa piirkondades on meil puudu just oskustööjõust küsimus on selles, kuidas arendada inimressursse, aitäh. Merci, monsieur le président. Euh, hier, la commission a une, une conférence importante. aitäh, esimees. eile korraldas Euroopa Komisjon väga olulise konverentsi toorainete teemal konverentsil esinesid mitmed silmapaistvad kõnelejad, riigipead, ka volinik G kahekümne mm, eesistuja, aga parlament äh, väga tugevalt esindatud ei olnud. olles seda öelnud, äh, tahaksin raportööri käest teada saada, kas selle konverentsi tulemused hakkavad ka raportit mõjutama, näiteks G kahekümne esimehe seisukoht, et e, on side selle vahel, et toormeturg e, e, on muutunud nii-öelda, nii-öelda finantsturuks. kui vaadata kas või näiteks müüdava nisu hulka, siis äh, tihtipeale eh, eh, müüakse nisu ilma selleta, et tegelikult toodet müüdakse, eh, nisu müüakse nii-öelda näiteks futuuride kujul ja ühe ostuga on võimalik seitse protsenti kohviubadest osta, nii-öelda tegemist on spekuleerimisega ja see on väga häiriv tootjatele, eri, eriti põllumajandustootjatele. põllumajandustootjad on tootjad, mitte spekulandid ja nad leiavad, et sellised nähtused on väga häirivad. nii et me peaksime võib-olla mõtlema selle peale ja mõtlema selle peale, et toorme turgu tuleb meil ka reguleerida. kõigest sellest räägiti eile konverentsi käigus ja ma usun, et ka parlamendis me peaksime korraldama võib-olla siin poliitilise arutelu, debati teemal kuidas äh, toore on äh, üha rohkem muutumas nii-öelda äh, finants, toormeturg on muutumas finantsturuks ja kuidas see mõjutab toorainete tootmist põllumajandustootjate poolt, mida põllumajandustootjad selle kohta arvavad, me peaksime sellega arvestama. aitäh, proua Tikau, palun. Uh, aitäh, ma sooviksin kõigepealt tunnustada kolleeg Püdikoferi tubli tööd selle dokumendi kallal. kõigepealt sooviksin eh, esile tuua eh, seda, et meie töökohtade loomise edukus sõltub sellest, kui palju on meie käsutuses tooraineid. Euroopa tööstuspoliitika edu sõltub sellest, mil määral on meie käsutuses tooraineid kui Euroopa Liidul ei ole juurdepääsu teatud toorainetele, tähendab see seda, et ettevõtted siirdavad oma tootmise nendesse riikidesse, kus tooraineid on võimalik kasutada. see tähendab no, töökohtade vähenemist. sellele on viidanud ka härra Püütikohver kõikides kaubanduslepetes, mis Euroopa Liit on sõlminud kolmandate riikide või kolmand-, piirkondadega, tuleb pühendada üks osa ka toorainetele ma pean silmas tehnoloogiat, kasutamist, mis võimaldavad paremat juurdepääsu toorainetele. me peame tagama Euroopa majandusele kasvu. kahjuks näitab statistika, et kolmkümmend protsenti heitmetest on tegelikult sekundaarsed toorained oleks vaja analüüsida meie tarbimiskäitumist. niinimetatud urban mining on üks võimalus, kuidas kasu, taaskasutusele võtta haruldasi metalle, mitte neid lihtsalt minema visata. sooviksin veel kord tänada härra Püdikohverit ja ma usun, et uued strateegiad äh, toorainetele juurdepääsu tagamiseks, eelkõige haruldastele metallidele juurdepääsu tagamiseks, äh, on teema, millele pöörab piisavalt tähelepanu ka komisjon kahtlemata on siin ka Euroopa kaubanduspoliitikal oluline roll täita. kas kolleeg Kavaljo, palun, jah? Thanks, uh, Mr Chairman uh,. aitäh, esimees, uh, teen lühidalt, ütleb komisjoni esindaja um, laias laastus on jõudnud kokkuleppele ja me oleme väga tänulikud härra Pütikohverile mm, suurepärase um, raporti eest. Uh, see on hästi tasakaalus raport ja kõikehõlmav raport. palju tänu teile selle eest! Ehm, omalt poolt tahaksin mainida ühte-kahte aspekti. Ehm, kahjuks just selliseid aspekte, mille osas meil on ehm, väike lahkarvamus. esimene teema on seotud eesmärkide seadmisega ressursitõhususe osas. tegemist on väga tundliku küsimusega. selle küsimusega on tegeletud ressursitõhususe juhtalgatuses loomulikult indikaatorid tuleb kindlaks määrata, aga väga raske on kõikidele loodusressurssidele ühtset indikaatorit määrata, sest riskiks on see, et see ei ole kas eh, realistlik, teaduslikult põhjendatud eh, või ka siis majanduslikult põhjendatud. loomulikult me ei ütle, et me ei peaks võitlema selle suunas, et meil sellised eesmärgid oleksid, aga me peame siin olema äh, ettevaatlikud, võib-olla indikaatorid sektorite põhjal kõigepealt, mis lõppkokkuvõttes annaksid sellise üldise äh, eesmärgi. ja teine teema on see korduv teema ehk maksustamise küsimus. jällegi, meile teeb muret see, et äh, kui jutt käib toorainetest, siis tegemist on äh, toorainetega, mida kasutatakse kogu maailmas, üle kogu maailma. ja kui me nüüd kehtestame konkreetse maksu toorainele, siis see tähendab koheselt seda, et tööstus, me, me seame eh, nii-öelda maailma konkurentsis oma tootjad eh, halvemasse positsiooni ja eh, nende tagajärgedega tuleb arvestada. ma tean, et parlamendis on arutatud seda võimalust, et kas oleks või võimalik leida võimalus asendada üks maksustamine teisega, üks maks teisega, et siis lõppkokkuvõttes selline lahendus oleks kulutõhus. kui selline lahendus leitakse, siis see võiks olla lahenduseks, aga kõik see eeldab konkreetset analüüsi. ning lõpetuseks toorainete hierarhia. meil on juba jäätmehierarhia olemas. nüüd tooraine hierarhia, see on huvitav mõiste, aga jällegi me peame olema siin väga ettevaatlikud. asi on selles, et meil on vaja eh, teha põhjalik elutsükli analüüs ja ma arvan, et sellega on kõik nõus. sellist, et sellist analüüsi hetkel meil olemas ei ole. ma arvan, et ma ei pea isegi selle kohta näiteid tooma. igal juhul elutsükli hindamine selles protsessis on ääretult oluline ja nüüd siis eh, tõeline viimane punkt paljude küsimuste osas, mis siin on tõusetunud ja mille osas ma usun, et parlament ja ka eile e, selle konverentsil ja nõukogus ja komisjonis oldakse ühel meelel, et meie ees seisab strateegiline väljakutse. meil ei ole võimalik pakkuda välja seadusandlust, me võime pakkuda välja seadusandluse selles osas, kuidas parandada jäätmete ringlussevõttu, e, seadusandlust e, jäätmete transpordi kohta ja nii edasi või, või olemasolevat seadusandlust äh, täpsustada või äh, parandada, aga kui kas tehnoloogia või siis äh, kontseptsioonide, standardide, hangete kaudu ei ole võimalik seda teemat reguleerida, siis on väga raske midagi positiivset siin järgmise kümne aasta jooksul saavutada. ja austatud esimees, täiesti juhuslikult on käimas internetis äh, avalikud konsultatsioonid võimaliku äh, uuenduspartnerluse osas toorainele. me teame, et parlamendile on see teema väga südamelähedane ja ma usun, et, et see on tõepoolest äh, selline võimalus, millele me tahaksime meie Euroopa Komisjon pöörata tähelepanu teile, Euroopa Parlament, ja ka teie valijatele et, et teie annaksite teada oma valijatele, et selline avalik konsultatsioon käib ja et nad kindlasti aktiivselt seal osaleksid, aitäh! aitäh ja sõna saab taas kolleeg Püdikohver. jah, ka mina sooviksin tänada ja ma kinnitan, et härra Šimanskil on tõ-, Šimanskil on tõepoolest õigus, kui ta ütleb, et, et tekst on muutunud tänu muudatusettepanekutele paremaks Need ettepanekud ja mõtted, mida ma praegu kuulsin, on samuti väga väärtuslikud ning ma äh, püüan nendega arvestada. kõigepealt alustaksin proua de Castillo küsimusega. see äh, puudutab kompromissettepanekut number neli. Äh, tekst on koostatud just, just praegu ja kui me püüdsime võtta arvesse võimalikult paljude kolleegide soovi, et see tekst oleks võimalikult kõikehõlmav, siis ma loodan, et sellise sõnastusega nagu ta praegu siin on, saavutame me ka tõepoolest mõistlikud tulemused. ma, ma olen siinkohal väga optimistlik, aga ma sooviksin mainida ka seda, et on olnud väga tugevalt kuulda ka seisukohta, et me ei pea rääkima siin mingitest konkreetsetest toorainetest, vaid me peame rääkima üldistes terminites. põhimõtteliselt ma olen sellega ka nõus, sest meil on tegemist poliitilise lähenemisega ja ma usun, et teie poliitiliste huvidega on siinkohal ka tõesti võimalik arvestada. nüüd proua Hooli märkus, mis puudutab arengupoliitikat, e, ma saan ainult kinnitada, et kõikega, mis te ütlesite, olen ma täiesti nõus e, ja see kindlasti leiab ka enamuse toetuse tuleme nüüd äh, tagasi proua Ulfskogi ja proua Merkesi küsimuste juurde. mida kõike äh, silmas tuleb pidada? Äh, siin räägitakse tõhususstrateegiast, siin räägitakse instrumentidest, siin räägitakse Euroopa toorainete kasutamisest, tooraine diplomaatiast. Need on kõik niisugused teemad, mis kahtlemata äh, kohalduvad kõikide toorainete puhul. härra Šimanski viitas sellele, et äh, on teatud hoiakuid äh, tuua siis täiendavaid eeskirju äh, Äh, ma leian, et äh, igal juhul on väga oluline mõjuhinnang arvestada äh, majandusliku mõjuga me peame takistama seda, et eeskirju võetakse vastu eeskirjade enda pärast, mis puudutab eesmärkide seadmist Eh, siis eh, ma ei ole siinkohal enam nii julge, kui ma algul olin eh, panna paika numbrilisi eesmärke. ma ei usu, et meil õnnestuks saavutada siinkohal konsensust. ma leian, et selline lähenemine ei oleks edukas kui on juba defineeritud parameetrid tõhususe mõõtmiseks, siis on võimalik juba rääkida ka konkreetsetest eesmärkidest. ma arvan, et see on mõistlikum, kui praegu parlamendis hakata äh, väga konkreetseid eesmärke paika panema, sest tõepoolest mõõtmise osas me, meil valitseb veel ebakindlus. Äh, mida proua Tsavela, eh, see, mida teie ütlesite kaubanduse kontrollimise kohta, sellega ma olen täielikult nõus. Eh, siin on eh, tõepoolest vaja selle küsimusega tegeleda just kahepoolsete suhete osas ka. ma olen ettevaatlik, aga selles osas, mis puudutab toorainete hierarhiat pigemini eh, ma toetaksin härra Kavaljat. ma ei usu, et me peaksime paika panema kindla hierarhia. ma näen pigemini eh, seda, et see võiks olla meile kahjulik ma usun, et turumajanduslikud instrumendid sobivad äh, palju paremini äh, arengute juhtimiseks kui no, siin poliitiliselt äh, hierarhiate määratlemine raamtingimused, majanduslikud raamtingimused peavad olema mõistlikult defineeritud nüüd härra Kierki küsimus. energeetiline väärtus kui mõõtmisinstrument. ma leian, et see ei saa olla ainukene mõõtmise äh, määr ka strateegiline sõltuvus toorainetest on oluline, samuti see, millised toorained on olulised meie julgeoleku jaoks Eh, siin me ei saa piirduda ainult energeetilise väärtuse mõõtmega. Eh, te rääkisite ka maksudest, härra Kierek. Eh, mulle meeldib see teoreetiline perspektiiv, millele te, te viitasite. nimelt maksude asendamine, mitte maksude suurendamine. konkreetselt olen ma aga siiski väga ettevaatlik just majanduslikel põhjustel. kõigepealt kui näiteks vasetonni hind äh, on kümme tuhat dollarit, siis kui kõrge peaks olema see maksumäär, äh, et üleüldse saavutada mingisugune äh, juhtiv mõju? kui hinnad on nii kõrged, siis maksustamisega veel arenguid juhtida on väga küsitav lisaks äh, on siin vaja olla väga ettevaatlik, et vältida võimalikke äh, soovimatuid mõjusid. kui osad materjalid on äh, maksude poolest väga soodsad, aga samas ei ole nad kättesaadavad, siis me jällegi ei saavuta soovitud mõju ja nüüd siis kolmas küsimus, kui bürokraatlik pikk võib üks maksundussüsteem olla, kui meil on seitseteist erinevat haruldast metalli, kui nendele kõikidele on vaja kohaldada erinevad maksud, eh, siis ma leian, et teoreetiliselt on see mõte küll huvitav, aga siin tuleks olla väga ettevaatlik. nüüd eh, eh, Fonso Kallase märk kus ma jagan teie poliitilist seisukohta, et Euroopas on meil vaja ka oma tooraine majandust arendada. meil on siin olemas oma haruldased metallid, nende varud, aga me peame mõtlema ka sellele, et meil oleksid oskustöölised ja töötlemisvõimsused. Hiinal on mitte ainult kaevandamise võimalused, vaid neil on ka kõik vajalikud võimsused toorainete töötlemiseks me peame arvestama ka nende aspektidega ning USA-s näiteks on olnud juba väga tõsiseid poliitilisi vaidlusi, kui kongressile tehti ettepanek anda krediiditagatisi kodumaise eh, kaevandamise arendamiseks, siis puhkes väga terav arutelu sellel teemal eh, ning eh, mis nüüd puudutab kahe tuhande viiekümnendaks aastaks seatud eesmärke, siis ma olen nendele tekstis viidanud, aga ma leian, et meil on vaja ka lähemaid eesmärke, meil tuleb silmas pidada seda, mis on lähiperspektiivis olulised toorained nüüd siis stockpiling, reservide moodustamine, pean tunnistama, et siinkohal olen mina väga skeptiline. siin on küll väga põhjendatult siin on väga põhjendatud see, kuidas ma saan üleüldse luua mingeid põhja, suuri reserve, kui mul ei olegi neid haruldasi metalle nende toorainete puhul ei ole erilist mõtet reserve moodustada. ma leian, et Saksa tööstus on püüdnud välja töötada ühtse äh, hankestrateegia ja see on kandnud väga äh, häid vilju. Äh, ma leian, et siinkohal oleks meil vaja teha paremat koostööd äh, aga luua mm, tagavarasid äh, materjalidest, mida meil endal ei ole, ma ei pea seda väga mõistlikuks. siis oli siin küsimus eilse konverentsi kohta. ma tõepoolest äh, püüdsin äh, uurida võimalusi, kas sellel konverentsil saaks osaleda. seal osales väga palju äh, kõrgetasemelisi kõnelejaid ja, ja suurem osa nendest olid prantslased. parlamendi esindaja sõnavõtt seal oleks olnud lihtsalt liiast, ma ei pidanud seda võimalikuks, aga sellegipoolest ma ei äh, suhtunud sellesse ürituse eitavalt, vaid ma öö, äh, püüan ikkagi äh, sõna võtta ka sellel teemal. Äh, vabandage, aga äh, kui me vaatame nüüd Prantsusmaa seisukohta, siis on siin natuke liiga tugevalt lähtutud siseriiklikest huvidest. majanduskomisjoni tegevuses see kajastub ning kui me vaatame seda, mida eile räägiti konverentsil, siis äh, see teema pöördub meie ju, äh, sellel teemal tuleb meil veel äh, palju arutelusid. ja ma leian, et meie komisjon ei peaks siinkohal tegema topelttööd. nüüd veel üks punkt tegelikult kaks punkti. proua Tiko rääkis ettevõtlusvormidest. ma sooviksin öelda, et minule teeb muret see, et VKE-del tegelikult ei olegi võimalust oma tegevust välismaale üle kanda ning nende tegevus lihtsalt lõpeb. härra Cavallo viitas eh, siin eh, sam-, ühtsele lähenemisele ma leian, et tõepoolest oleks vaja siin üle saada parlamendi ja komisjoni vastasseisust, vaid me peaksime olema ühel meelel eh, ja me peaksime püüdlema ühtsete eesmärkide poole. ja taas eh, saab sõna kolleeg Odi. Euh, jah, ma teen lühidalt tegemist ei ole siseriikliku Prantsuse poliitikaga, me lihtsalt oleme G kahekümne eesistujaks praegu. Äh, ma tahaksin, et te teeksite ettepaneku, et avaldatakse ametlikku protesti. minu arvates on skandaalne, et Euroopa Parlament ei kutsuta sellisel tasemel üritustele, üritustele, mida korraldab Euroopa Komisjon äh, samas, kui me tegeleme selle teemaga, meil on sellel teemal raportöör ja meid sellisele üritusele lihtsalt ei kutsuta. see on lubamatu. ning ma kuulen, et meie äh, raportööri isegi ei lastud sinna üritusele, nii et, et ma teen ettepaneku, et me esitaksime ametliku kaebuse või protesti. ja mis puudutab sellest, et esindajatest e, e, oli kakskümmend viis protsenti prantslased, siis äh, kuna Prantsusmaa on praegu G kahekümne eesistujaks, siis meil on ka administraatorid kaasas alati ja sellepärast ongi neid prantslasi seal nii palju. Ungari ju eesistujana teeb täpselt samamoodi. kui üritus tõepoolest oli komisjoni korraldatud ja meid sinna ei kutsutud, siis on tegemist skandaaliga ja me peame siin just äh, kindlasti sõna võtma. usun, et kuulata ei keelanud meil küll keegi, aga aktiivselt osaleda me ei saanud. jah, meie osalus ei olnud ette nähtud, nii et selles suhtes me esitame protesti. olete nõus kõik? aitäh! siis oleme me selle päevakorrapunktiga lõpule jõudnud ja kolmekümnendal juunil äh, on meil siis järg-, Äh, see uuesti arutusel ja nüüd siis algab koordinaatorite koosolek. Äh, ma tänan kõiki kolleege äh, ja külalisi ning palun siis saali jääda ainult koordinaatoritele, aitäh!